rahastada. suur tänu, kolleeg Leitfried ja ma tervitan siin ühte delegatsiooni Kanada parlamendist ja Kanada delegatsioonist Euroopa Liidu juures. Nad on võtnud kohad sisse diplomaatide tribüünil meie täiskogu saalis. Nad on siin ja seda selleks, et rääkida oma partneritega Euroopa Parlamendist. meil toimub nimelt kolmekümne teine Euroopa Liidu, Kanada rahvusparlamentide vaheline kohtumine. teisipäeval oli neil võimalus kohtuda väga paljude saadikutega meie kojast ja eile võtsid nad äh, Ipris osa pidustustest, mis puudutasid relvarahu sõlmimist pärast äh, Esimest maailmasõja. ma soovin teile veel väga toredat viibimist siin Euroopa Liidu pealinnas. ja nüüd edasi hääletuste selgitused